Dear colleagues, welcome. tere päevast, kallid kolleegid, IMCO koosolekul alustagem päevakorra vastuvõtmisega ja ma tahaksin öelda, et Mitsi arvamuse hääletus, mis puudutab äh, teatud liiki ettevõtteid on edasi lükatud fraktsioonide poolt, kas päevakorra kohta käib äh, veel mingisuguseid äh, kommentaare, kui ei, siis liigume edasi. juhataja teadaanded ei ole veel lõppotsust DSM äh, küsimuses, see on raport, mida on siis IMCO palunud, äh, on teatud Ähm, siseturgu puudutavaid küsimusi ja IMCO on DSM-i küsimuses juhtrolli võtnud ja koostöös teiste äh, komisjonidega tegeleme me sellega vastavalt kodukorra artiklile ähm, viiskümmend neli. Äh, ütlen ka, et äh, seda koosolekut ka kantakse ka veebis üle ja seda on võimalik kuulata ja e-komitee Äh, rakendus on ka kõikidele äh, kasutamisvalmis, nii et kasutagem seda ja kasutagem ära digitaalse Euroopa võimalusi ja ma tahaksin teile ka rääkida meie uudiskirjast. meil on nüüd äh, väljas uudiskiri number kuuskümmend ja te saate seda nüüd lugeda. ja liigume nüüd edasi Ähm, koosoleku protokolli kinnitamise juurde ja see tähendab seda, et äh, protokoll on ka heaks kiidetud ja liigume nüüd edasi äh, triloogi äh, küsimuse juurde. meil on nüüd köiste alalmääruse ja mina tahaksin teada, kas raportöör Antonio Lopes tahaks midagi selle kohta öelda, palun um.? ja suur aitäh ja ma kõnelen hispaania keeles. kallid kolleegid, üheteistkümnendal juunil toimus äh, tehniline kohtumine äh, kolmepoolsete läbirääkimiste raames, vähemalt üks neist, äh, tulemus oli hea. arvan, et võime öelda, et kõikide fraktsioonide koostöö näitas, et selline komisjon nagu meie oma äh, mis kaitseb siseturgu ja tarbijakaitset, äh, õigustab oma olemasolu ning äh, samuti tänaksin äh, meie komisjoni esimeest tema poolt tehtud töö eest. sooviksin esile tõsta nelja punkti. kõigepealt see, mis puudutab tarbijate teavitamist ja äh, seda nii äh, tootjate kui müüjate poolt. teiseks see pidurdussüsteem, äh, mis peab jääma tehnoloogiliselt neutraalseks ning mis võimaldab legaalset konkurentsi kõigi turul osalejate poolt. kolmandaks see, mis puudutab sanktsioone ning täielikumat sanktsioonide teemalist artiklit. koos variraportööridega suutsime me selle süsteemi tugevamaks muuta ning punktina neli sooviksin rõhutada, et äh, me võtsime arvesse liikmesriikide muresid ähm, äh, ajalooliste äh, kategooriate kohta, mis, mille pädevus jääb liikmesriikide pädevusse ning see puudutab kõiki installatsioone, mis on üle kolmekümne aasta vanused teised jäävad erinevate kategooriate valla, eh, kuid eelkõige tuleb silmas pidada nende ehituskuupäeva. sooviksin tänada variraportööre, eriti Julius Andersoni, kes eh, no, suure panuse andis, eh, samuti Titat ja teisi, kõiki neid, kes töös osalesid, nõustajaid, Astridit, sooviksin samuti tänada ja arvan, et te kõik aitasite meid väga palju selles tehnilises, tehnoloogiliselt väga keerulises läbirääkimiste faasis, kui töö sai hästi lõpetatud. suur tänu kõigile no,! Uh, ja nüüd teie, Katrin, olete äh, gaasiküsimuses raportöör, võib-olla tahate teie ka mõne sõnaga sellel teemal rääkida ja suur aitäh, eelmisel nädalal oli meil ühiskohtumine selles osas, mis puudutab äh, äh, isikukaitsevahendeid ja, ja gaasiseadmeid ja Äh, isikukaitsevahendite valdkonnas on teatud problemaatilisi küsimusi, mis tuleb veel lahendada, mina äh, raportöör äh, selles vallas ei ole. me loodame leida gaasirajatiste küsimuses uue kohtumise kuupäeva, aga ma usun siiski, et edusamme on saavutatud ja ma usun, et kui ma nüüd ei eksi, siis nüüd Luksemburg saab eesistujaks ja kui ma nüüd ei eksi, siis järgmise järgnevaks nädalaks on pannud paika üks kohtumine ja loodetavasti jõuame kiire lahenduseni äh, mõlemas valdkonnas, äh, nii gaasiseadmete kui ka äh, isikukaitsevahendite osas. suur aitäh, kas on veel mm, keegi, kes soovib kolmepoolsete kohtumiste osas sõna võtta? ei, siis ma näen, et järgmise teema raportööriks Äh, on inimene, keda hetkel veel ei ole siin ja mm, me liigume edasi, aga ei, siiski mitte, sest et seesama inimene on ka järgmise teema raportööriks. okei okay., okei okay. uh,. Then we, we go to the opinion on mission uh,. Äh, liigume uh, siis uh, edasi väljaspool teid kasutatavate liikumasinate sisepõlumismootorite heite piirnormide juurde ja võib-olla Andres Schwab soovib midagi selle kohta öelda ja suur aitäh, et te mulle sõna andsite. ja äh, mina tahtsin omalt poolt äh, järgmise päevakorrapunkti, äh, mina tahtsin öelda üht-teist Ähm, oh, selle teema kolmepoolsete kohtumiste kohta, ähm, millest mina vastutan, ma usun, et kolleegid ähm, äh, kindlasti on sellest huvitatud. kallid äh, kolleegid, ma tahaksin teid informeerida sellest, et eelmisel Strasbourgi nädalal äh, kohtusime me variraportööridega ja me leppisime kokku, et võttes arvesse Ähm, paljusid küberrünnakuid Euroopa ettevõtetele, täna langes taaskord rünnaku alla Poola lennuettevõtja Lott, et ähm, e, et me ei saa lükata tagasi ähm, e, kokku lepitud ja e, meil on vaja kannatlik Äh, olla ja ma tänan variraportööre kannatlikkuse eest äh, selleks, et me oleme saanud edasi liikuda äh, läbirääkimistes nõukoguga selleks, et tulla välja tõelise raamistikuga, mis puudutab kaitset küberrünnakute eest Euroopas ja seda ühtses õigusraamistikus, et me saaksime selliste rünnakute vastu astuda ühtses õigusraamistikus ja me tahame tagada selle, et mõnede kuude jooksul äh, oleks tagatud kõikides Euroopa Liit Liidu liikmesriikides ähm, kriitiliste infrastruktuuride vastupanevõime. me peame siin tegelema küsimusega, kui suurel määral äh, Äh, äh, siin need online platvormid äh, kaitsed on, aga me räägime esmajoones siiski kriitiliste infrastruktuuride kaitsest ja on oluline, et täidetaks kõiki mm, tingimusi, mis õigusaktides on paika pandud ja me oleme saanud tegevust ja kindlasti lähiajal saame läbi ähm, murde osaliseks, ehkki lõpptulemuseni me veel jõudnud ei ole. suur aitäh, Andreas, et sa rääkisid meile küberjulgeolekust äh, ja mis puudutab nüüd heitmete piirnorme, äh, kas sa sooviksid ka Rahvapartei nimel sellel teemal sõna võtta? härra Van Nistelrooy soovis seda teha, mina teda siin hetkel ei näe, ma võin seda kõike kontrollida. ja ma annan siis äh, sõna otse ähm, variraportöörile aga ma tahaksin kolleegidele öelda, et me vaatame siin kompromissettepanekuid, siin on kolmkümmend viis ettepanekut äh, tehtud sellele dokumendile ja Maria saab nüüd sõna, palun. mulțumesc, äh, îmi pare rău că trebuie să-i mulțumesc în lipsă raportorului, äh, dar trebuie să-i mulțumesc. suur tänu. kahju, et raportööri siin ei ole, et saaksin teda otseselt tänada, me tegime temaga väga head koostööd ka teiste variraportööridega kohtumised toimusid nii Brüsselis kui Strasbourgis ning leian, et minu meelest läbi räägitud kompromissmuudatusettepanekud peaks aitma meil, aitama meil kompromissini jõuda. meil on väga tugev seisukoht välja kujundatud nii tehniliselt kui ka õiguslikult. tegemist oli väga olulise raportiga, garanteerida äh, turu konkurentsivõimet, samuti ka keskkonna ja tarbijakaitse, et need olid kolm ettepanekut, mis selle raportiga olid seotud ning muudatusettepanekutes üritasin garanteerida tootjate kaitset Euroopa Liidus. mul arvati, et imporditud mootorid täidaks sarnased kvaliteedinõudmised, toimimismeetodid kui Euroopas toodetud äh, mootorid, ainult nii suudame me kaitsta Euroopa tootmist äh, ja garanteerime seda, et mitte kontrollitud mootorid ei satuks Euroopa Liidu territooriumile. see peaks aitama ka Euroopa tööstust. lisaks sellele saab ära hoida äh, ka õnnetusi ning saame suurendada tarbijakaitset, ühesõnaga mõju ei ole ainult keskkonnale samas aga arvan, et suutsime teha hea kokkuvõtte kõigi muudatusettepanekute osas, mis esitati raportöörile ning äh, praegusel hetkel äh, aitas see meil igatahes koostada väga positiivse ja äh, hea raporti. Thank you very much, Maria, and now for the aitäh, ECR-i e nimel Daniel Tantan. suur aitäh ma tahaksin nõustuda proua Grapiniga, me tõesti tegime väga head koostööd, eriti raportööriga, suur aitäh talle selle eest, et ta meid kõiki kokku võttis ja koostas väga hea kompromissettepaneku minu arvates. meie fraktsiooni poolelt olen mina küll väga rahul sellega, et meie muudatusettepanek nelikümmend kaheksa, mis võimaldas asendusmootoreid kasutada, kui tegemist on enne kahe tuhande üheteistkümnendat aastat tege-, äh, toodetud mootoritega, et see läks läbi. Äh, üks küsimus tegi meie fraktsioonile eriti muret ja jällegi ma tahaksin tänada raportööri ja teisi variraportööre ka selle eest, et nad arvestasid meie muredega, nimelt asendamise üleminekuperioodid said ka kokku lepitud, leiti kompromissettepanek ja see oleks nüüd siis kaheksateist kuud. see peegeldab ka olemasolevat õigustikku ja äh, avaliku hanke eeskirju, raudteeturul näiteks arvestab kahte praegu kehtivat määrust ja ähm, selle lisaks teen ka ühe suulise muudatusettepaneku ECR-i poolt ma tahaksin lihtsalt teha nii, et see kompromiss sobiks kõigile, see on muudatusettepanek üheksateist, peaks algama siis without prejudice ja siis öeldakse kaks tuhat neliteist üks äh, sada, sada kolmkümmend kaks, et äh, määrust, et seda tuleks ka arvestada, see puudutab ähm, raudteesektorit ja, ja kehtivaid direktiive üldse üldiselt oleme meie oma fraktsioonis rahul kompromissiga ja võime toetada seda. suur aitäh, Daniel. kas ALDE nimel ka keegi soovib sõna, palun? suur aitäh. ma kõigepealt vabandan sellepärast, et härra Tornest ei ole täna siin, esitan tema seisukohad lühidalt. kõnelused olid üsna sujuvad, raportöör on head tööd teinud selleks, et tasakaalustatud tekst koostada. alguses meil oli probleeme seoses asendusmootoritega ja üleminekuperioodiga, aga nüüd on suur osa nendest probleemidest lahendatud ja me saame toetada kompromissteksti. Alde nimel tahaksin veel öelda aitäh hea töö eest raportöörile ja ka kaasvariraportööridele, aitäh! suur aitäh, kas on teistelt kolleegidelt mingeid kommentaare, fraktsioonidelt? tundub, et ei ole probleeme, raport või arvamus ei olnud vastuoluline, hääletamine toimub kahekümne kolmandal juunil Inkos, NB hääletus toimub viieteistkümnendal, kuueteistkümnendal juulil, täiskogu hääletust me veel ei tea. nüüd läheme edasi algatusraportiga okay. <laughs> we are looking for colleagues who should speak. vaatan, kus on need kolleegid, kes peaksid sõna võtma. see puudutab lepingut Euroopa Majanduspiirkonna ja Šveitsi vahel. raportöör on Andres Švaab ja peaks nüüd vaatlema ka, millised muudatusettepanekud on tehtud. kuuskümmend seitse muudatusettepanekut tehti sellele raportile nojah kas sina soovid alustada sotsiaaldemokraatide nimel? suur aitäh. niisiis, ma arvan, et äh, meil vedas Andres Schwabi kui raportööriga koostöö sujus hästi ja loomulikult tekst on ka hästi üles ehitatud, suur aitäh selle tasakaalustatud ja põhjaliku ülevaatliku teksti eest. tõesti, ega meil ei olegi midagi eriti lisada. võib-olla seda sotsiaaldimensiooni võiks natukene konsolideerida. sotsiaaldimensioon seoses kodanike või töötajate vaba liikumisega on väga tähtsad oluline on ka see, et Šveitsi ja Euroopa Liidu suhted arvestaksid sellise töötajate liikumise mõõtmega. leping tuleb sõlmida vastastikuse teineteise mõistmise alusel Euroopa Liidu ja tema liikmesriikidega ja veel, veel kord tahaksin öelda, et raportööriga ja raportiga ei ole meil mingeid probleeme olnud. näiteks muudatusettepanek neli ütleb, et äh, Šveits peab vast-, äh, äh, kodanike vaba liikumise põhimõtet austama, jah, see tuleb kokkuleppest. aga mul on üks täpsustus. kui Šveits tõesti seda kokkulepet ei respekteeri, siis rikutakse lepingut, siis meie soovime, et Šveits kindlalt täidaks oma kohustusi see on see muudatusettepanek nelikümmend, mille mina, neli, mille mina tegin. siis kuues muudatusettepanek, ma tahtsin veel ühe elemendi lisada. liikmesriigid Euroopa Majanduspiirkonna riigid peavad tegema tihedat koostööd tööd, et oleks tagatud majanduspiirkonna ja Euroopa Liidu vaheline tihe suhtlus, mis aitaks kaasa ühisturu väljakujunemisele või ühtse turu väljakujunemisele. ka võrdsete konkurentsitingimuste loomine, lisasin ühe täpsustuse selle, selle kohta, aga nimetasin ära ka töökohtade loomise see on seotud minu muudatusettepanekuga number üks. muus osas peab ütlema, et teiste variraportööride ja Andrese tehtud töö võimaldab meil nüüd välja tulla positiivse dokumendiga, mille eesmärk on parendada Euroopa Liidu, tema liikmesriikide ja Šveitsi vahelisi suhteid. tänan. Thank you very much uh,, Mrs Grapini. suur aitäh, Grapini. kes võtab nüüd ECR-i nimel sõna? ja kolm, palun. ei, Daniel, palun. Daniel Dalton. jah, ma tean, et kolleeg tahtis ka sõna võtta sel teemal. aga teda ei ole siin, minul ei ole tema ülestähendusi ja ma ei tea, millised on tema seisukohad, kuid minu seisukoht äh, on selline. kõigepealt on oluline see, et me respekteeriksime Šveitsi referendumi tulemusi. Šveitsi kodanikel olid teatud mured, korraldasid referendumi, väljendasid oma muret väga selgelt. komisjon peab seda arvesse võtma enne, kui leida, leitakse mingi rahuldav lahendus. Šveits ei ole ühtse turu osa kunagi täielikult olnud ja see, mis on toiminud siiani, on aidanud kaasa nii Euroopa Liidu kui ka Šveitsi arengule, aga kui rääkida eh, ühtse turu alustaladest, siis ähm, inimeste vaba liikumine on väga tähtis, inimesed samas peaksid olema võimelised ka ennast ülal pidama, see on üks eh, eeltingimus vabale liikumisele. ja ma arvan ka seda, et eluliselt tähtis nende küsimuste vaatlemisel on see, et vaba liikumise nõue peab vastama tööturu vajadustele, sellele, milliseid oskusi või, või äh, töökohti ühes või teises piirkonnas vajatakse. Ehm, mõnikord on äh, tööturu pakkumise ja nõudluse vahekord tasakaalust väljas, seetõttu äh, püüdkem Šveitsi mõista Äh, ja ärgem välistagem teisi äh, ühtse turu põhimõtteid selle Šveitsi rahvarendumi või rahvareferendumi või rahvaküsitluse tulemuste tõttu. ma arvan, et see on lihtsalt üks komponent Euroopa Liidu ja Šveitsi suhetes. tänan. suur aitäh, Daniel. ja nüüd Alde, palun. Thank you, chair um,. I will speak on behalf of. suur aitäh ütleb proua Šansova, kes kõneleb härra Tornasi nimel. tänan raportööri konstruktiivse töö eest ja raporti koostamise eest, see tekst on olnud äh, väga hea materjal edasisteks aruteludeks, meil on mõned muudatusettepanekud ka, muudatusettepanek viis näiteks toonistab äh, selle lepingu seost TTIP-i kõnelustega, mis praegu käivad ja siis äh, võimalikku Euroopa Majanduspiirkonna riikide kaasamist, äh, muudatusettepanekud punktidele kuus ja seitse, äh, mis räägivad Euroopa Majanduspiirkonna ja EFTA riikidega suhtlemisest, suhtluse erinevad aspektid tuleb läbi rääkida kõigi Euroopa Liidu liikmesriikidega, meil on muudatusettepanek töötud selle kohta edasi on meil ka muudatusettepanek seoses üleminekudefitsiidi protsendi koht-, protsendiga, sest me ei tea, kas need äh, protsendid, mis tekstil on, on täpsed. edasi muudatusettepanek nelikümmend. see puudutab erinevaid tooteid ja põllumajandussektorit. raportööri tähelepanu juhitakse sellele, et impordimaksude suurenemisega on tekkinud mõned probleemid tooted on vabastatud tollimaksust, mõned mitte. kui raportöör sooviks, sooviks seda arvestada, siis me oleme valmis seda täpsustama, selgitama. ootame täiendavaid arutelusid koos raportööriga, tänan. aitäh, Tita. kas teistest fraktsioonidest keegi sooviks sõna? Pascal Düro, palun. suur aitäh, proua esinaine, me tegelikult muudatusettepanekuid ei teinud, aga ma tahaksin siiski toonitada seda, kui head tööd härra Schwab on teinud selle küsimusega. ja muide, ma ei taha mitte vastata, vaid tahan just tähelepanekust rääkida, nimelt väga tähtis on soov leida kohustuste äh, ja äh, ja võimaluste vahel õige tasakaal me ei saa nõuda ühest küljest siseturule eh, teatud õigusi ja siis eh, unustada mõned kohustused, eh, näiteks kohustused seoses inimeste vaba liikumisega. see on väga oluline kohustuste ja õiguste vaheline tasakaal. suur aitäh härra Schwabile, kuigi teda siin ei ole. see ongi kõik, aitäh! Thank you very much uh,, suur tänu! sooviksin teile meenutada, et me oleme väga kiiresti edasi läinud, me sellega seoses mõned kolleegid, kes äh, soovisid äh, siin olla, neid ei saa süüdistada selles, et, äh, et siin ei ole, selles pole, sinna pole midagi teha, me ei tea kunagi, kui kaua üks arutelu kesta võib. nii et me ei süüdista neid selles ja et neid teavitatakse täielikult seda, sellest, mis toimub nii et pidage alati meeles, et arutelu ei saa alati samaprotsendiliselt toimuda sel ajal kui ette nähtud. nüüd annan sõna proua Käpardile, palun. ja suur aitäh. mina tahaksin ka äh, tänada väga hea dokumendi eest, äh, mis äh, on väga heaks aluseks ja tahaksin ühe asja veel välja tuua, mis meie jaoks on fraktsioonina väga oluline, Maria mainis seda juba äh, ka ja Pascal Durand ka. Äh, ja äh, härra Dalton vihjas ka sellele, jah, tõesti, härra Dalton, me peame tõesti austama seda, mida Šveitsi kodanikud otsustasid, me ei tohi sellest lihtsalt mööda minna ja tegemist on väga olulise küsimusega, kuid äh, Šveits on siiski kirjutanud alla ka Euroopa Liiduga lepingutele ja me peame pidama silmas ka seda, et lepingutest ka kinni peetakse ja Euroopa äh, Liidu aluspõhimõtete juurde kuulub ka inimeste vaba liikumise põhimõte ja me ei tohi olla nõus sellega, et Šveitsis või kusagil mujal äh, koheldatud koheldakse eurooplasi esimese ja teise klassi kodanikena. kõik Euroopa Liidu kodanikud on Euroopa Liidu täieõiguslikud kodanikud ja me ei saa aktsepteerida seda, et mõningatel äh, inimestel ei ole samu õigusi, mis teistel ja meie jaoks ei ole see läbiräägitav, see lihtsalt on nii. ja ma tahaksin selle siinkohal väga selgelt välja öelda, et äh, see äh, inimeste vaba liikumise põhimõte, mille me oleme Euroopa Liidus loonud, kehtib äh, kõigi lepingute kohaselt kõikidele kodanikele ja me ei tohiks teha siin mingisuguseid kompromisse, mis võivad äh, viia meid hoopis vales suunas, aitäh. Thank you very much, Mrs Gerd. suur tänu. nüüd annan sõna äh, Katrin Steilerile. suur tänu. esimees, suur tänu kõigile neile, kes oma panuse andsid, arvan, et on oluline pöörata tähelepanu punktile viis, kus räägitakse äh, Eh, kus räägitakse eh, defitsiidist, siis panuse defitsiidist. ma olin delegatsiooni liige, seda delegatsiooni liige ning ma äh, osalesin kolmekümne neljandal parlamentidevahelisel kohtumisel Euroopa Liidu ja Šveitsi vahel ning sooviksin veel selgituseks öelda, et need, et enne eelnevat referendumit hääletati äh, siseturu tugevdamise nimel ning kahe tuhande neljateistkümnenda aasta referendum nüüd selle eh, otsuse eh, pööras eh, ümber tulem-, viiskümmend koma kolm protsenti oli referendumi po-, poolt ning see tähendab nüüd siis seda, et kahe tuhande seitsmeteistkümnendast aastast alates Euroopa kodanikke diskrimineeritakse. kui te kujutate ette, et kolmsada tuhat Euroopa kodanikku äh, lähevad Šveitsi tööle tema ähm, äh, naaberriikidest, nii et mis juhtub siis äh, nende staatusega, selle riigi kaheksast miljonist kodanikust üks koma kolm on Euroopa Liidu liikmesriikide kodanikud, ähm, et mis nüüd siis edasi hakkab saama, seda ei saa kõrvale, sellest ei saa kõrvale vaadata, asi on väga tõsine Euroopa kodanike jaoks, kes eh, annavad oma panuse, maksavad eh, makse, panustavad majandusse. see on tõesti väga tõsine küsimus. kui referendumi lepingu läbi on ref, eh, üks leping kirjeldatud, kinnitatud ja siis tehakse uus referendum, kõik need otsused, kus need no on huvitav teada, kus, äh, äh, millistes kantonites oldi, äh, kus oldi poolt ja kus oldi vastu, näiteks need, kus kantonid, kus on rohkem immigrante, kus tullakse rohkem tööle väljaspoolt, need olid, olid selle seadusemuutuse vastu. nii et ühesõnaga ei ole eriti lihtne vaadata lihtsalt kõrvale Zürichis toimunud kohtumine näitas, et küsimus on endiselt päevakorral. me eh, peame eh, mõtlema selle peale, kuidas eh, me, me saaks kindlaks teha, et, et ühes, ühisturu reeglid võetakse võimalikult kiiresti vastu, nii et need punktid on oluline kiiresti vastu võtta. suur tänu, Katrin Steiler, kas keegi sooviks veel kommenteerida? siis minul on oma poolt kommentaare. ma nüüd võtan esimehe mütsi peast ära ja sooviksin öelda, et ma olen täiesti nõus sellega, mida kolleegid on öelnud, jah, loomulikult peame respekteerima referendumi tulemusi, see on täiesti ilmselge, kuid peame selle tagajärgedega tegelema. me ei saa lubada topeltstandardeid, me ei saa lubada Euroopa kodanike eh, eh, eh, diskrimineerimist, me ei saa lubada, kui ta, et takistatakse vaba liikumist. meil on, meil on äh, sarnased väljakutsed ka Euroopa Liidus ning äh, selliste äh, probleemide tekkimine meie Euroopa maja, meie sõpradega EFTA piirkonnast ei ole lihtsalt mõeldav. me ei saa lihtsalt lubada nii-öelda a la carte Euroopat partneritega äh, kus äh, õiguskindlust ja muid teisi äh, siseturu harmoneerimisi positiivseid tulemusi kasutatakse ära. Šveits, äh, Šveitsi otsuseid respekteerides ei saa me ignoreerida ühisturgu, kus meil on veel väga palju vaja ära teha, meil on, meile langeb vastutus populismi vastu võidelda, peame võitlema nende poliitiliste jõudude vastu, mis õnnetuseks eksisteerivad ka Euroopa Liidus. nii et äh, loodame, et suudame äh, ühendada oma jõud, selgitada olukorda ning äh, kaitsta kodanike vaba liikumist. loodetavasti Šveitsi võimu esindajad saavad sellest aru. ma samuti sooviksin tänada Andres Schwabi tema tubli töö eest ta suutis äh, tasakaalu leida selles väga keerulises küsimuses. suur tänu, kallid kolleegid. ja nüüd äh, arutame viieteistkümnendal juulil muudatusettepanekuid ning hääletus toimub kuueteistkümnendal juulil. Lähme nüüd järgmise päevakorrapunkti juurde. ja nüüd see puudutab maanteesõidukite CO2 heiteid Eh, ning kolleeg on eh, proua Holstein ning täna räägime me kompromissmuudatuse ettepanekutest. põhikomisjon, vastutav komisjon on ENVI ning eh, alles on raportöör, meile esitati kolmkümmend seitse muudatusettepanekut ning on ka üks muudatusettepanekud, mida variraportöörid on juba arutanud. Andres Schwab pidi ra-, raportööri asendama siis nii et ma tahaksin teada, kas Lena Anderson äh, soovib äh, sotsialistide nimel sõna saada. Evelyn, you wanna speak on? Evelyn, kas sa soovid SND nimel sõna saada? ja see ei olnud küll niimoodi ette nähtud, aga ma usun, et äh, proua Thun von Holstein ja variraportöörid on teinud ära väga head töö ja ma usun, et kõik, mida me saame ära teha selleks, et hoolitseda selle eest, et ähm, elukeskkond paremaks muutuks, et inimeste elukeskkond paremaks muutuks, äh, on hea, me peame tagama selleks selle, et Äh, heitmeid vähendatakse, see on väga hea ja me peaksimegi selles suunas liikuma ja ma usun, et need kompromissettepanekud, mis meie ees laual on, on head ettepanekud, nendega me äh, oleme nõus ja praegusel hetkel ma rohkem selle kõige kohta öelda ei oskagi midagi. Much Evelyn and now uh, on... nii, kes ETR-i nimel soovib sõna võtta? kõigepealt annan fraktsioonide esindajatele sõna ja siis teistele kolleegidele suur tänu. ma näen, et äh, surve on suur, nii et üritan kähku valmis saada. meie toetame palju seda, paljuski seda muudetavat äh, määrust, mis peaks kaasa tooma siis äh, parema seadusandluse komisjoni poolt, see on väga hea ning leiame, et et kui muudetakse kaks tüübi kinnitust üheks tüübi kinnituseks eh, ning ehm, samuti eh, raskesõidukite puhul eh, samu-, mis sai- ja, ja toetame ka seda, mis aitaks kasvuhoonegaaside emissioone vähendada. kuid tegemist on üsnagi silmatorkava muudatuse ning tulen nüüd selle juurde, millest me oleme variraportööridega rääkinud, see puudutab seda, kuidas me neid otsuseid langetame, kas läbi delegeeritud õigusaktide äh, või õigusaktide või äh, äh, kuidas me seda teeme. meie fraktsioon sooviks et igasugused piirmäärad tuleks kaasotsustusmenetluse läbi paika panna äh, seda ei tohiks jätta ainult komisjoni otsustada, tegemist on võtmetähtsusega poliitiliste küsimustega ning neid tuleks läbi kaasotsustajate arutada. kuid eh, delegeeritud õigusakte võiks kasutada eh, paranduste sisseviimiseks, eh, sest neid otsuseid võib tõesti komisjon nii otsustada, kuidas, nagu me hakkame mingisuguseid määrasid langetama, nende kohta otsuseid langetama, siis äh, seda peaks koos otsustama. nüüd, mis puudutab kompromisse, see äh, puudutab siis äh, kohustuslikke kütuse tarbi-, kütusekulu mõõtjaid. see on meie jaoks raskesti vastuvõetav sest see võib osutuda väga kulukaks, kui kohustuslik süsteem sisse viiakse, siis tuleb ka teatud tehnilisi nõudmisi rakendada, mis, mida kõik peavad täitma. kui ei täideta, siis tuleb neid süsteeme muuta, mis iganes tehniliste nõudmistega tegemist on. see tähendab lisakulusid. teiseks puudutab see äh, aga ka kergesõidukite ehitajaid. Nemad ei äh, ja väikeautosid, need, nemad ei pane arvutit oma autodesse sisse, nii et ma olen väga mures selle pärast, millised tagajärjed võivad olla, kui neil selliste mõõdikute ähm, ähm, kasutusele võt neile peale sunnitakse, ma ei ole selliste mõõdikute vastu. kuid äh, me ei saa neid kohustuslikuks teha, see on väga äh, ebaliberaalne lähenemine, kui alles turg otsustab, kui tarbijad soovivad selliseid mõõdikuid, siis äh, nad äh, ostavad neid, on valmis ka natuke peale maksma. ja meie fraktsioon on väga jäigal seisukohal selles äh, küsimuses ning me ei ole suutnud teisi fraktsioone veel sellesse veenda, mida me usume, aga me püüame edasi. suur tänu, Tõni. Teil on seisukoht äh, väga selge. järgmisena saab Alde sõna. And... Uh, suur aitäh äh, suur aitäh nende ettepanekute eest samamoodi. Äh, kahjuks aga minu fraktsioon neid toetada ei saa nagu äh, Daniel juba enne mind ütles, äh, siis äh, kütusekulu mõõtjad võivad olla küll kasulikud, kuid nende kohustuslikuks muutmine toob kaasa teatud tehnilisi küsimusi. põhjenduspunkt kuus B toob välja erinevad potentsiaalsed probleemid. kõigepealt Äh, näiteks äh, taotlus äh, alalise näduse järele, kas see tähendab seda, et armatuurlauad tuleb täielikult ümber korraldada, et seda nõuet täita? mida teha siis, kui näiteks tuleb raadio GPS üksuses, kas see GPS peab neid andmeid näitama ka siis, kui tegelikult see GPS ei tööta, näiteks teiseks veel info erisus võrreldes tegeliku äh, kütusekuluga. Äh, kuidas seda olukorda parandada? ma usun, et see tähendab, et me peame Euroopa-ülese tehnilise uue standardiga välja tulema, me peame vaatama, kuidas ja mil määral neid näitajaid mõõta. ja äh, nüüd minu Briti kolleegidele suunatult ütleksin ka, et kompromissis on ära mm, mainitud vaid mm, meetrimõõdustik ja ähm, äh, ma ei ole kindel, kas kilomeetrite antud andmed on arusaadavad inimestele, kes tegelikult kasutavad miile igapäevases elus ja äh, mis puudutab äh, ülejäänud arvamust, äh, siis ma ei hakka siin kordama vastuseisudele kirjutatud õigusaktidele, ma tahaksin rõhutada veel kord seda, et ma ei usu, et uued heitestandardid äh, peaks olema just nendega kehtestatud, aitäh. suur aitäh, Tiita, väga selge ALDE seisukoht, Pascal, kas teie võtate sõna roheliste nimel? ma räägin kiirelt roheliste nimel, sooviksin öelda, et äh, ma alati äh, väga suure heameelega äh, räägin sellistel teemadel. äärmiselt imeline, äh, kui sellistele teemadele tähelepanu pööratakse, see on väga tore. loomulikult sellel on oma hind, kõigel on oma hind ja mind ärritab pisut see, kui ma kuulen, kuidas öeldakse, et kui me üritame mingisugused ühtedused normatiivid paika pannakse, et Äh, et äh, räägitakse hinnast, ei pöörata sellele aga tähelepanu, et kui keskkonna olukord aina halveneb, siis sellega käib kaasas palju äh, kõrgem hind. ei saa rääkida kogu aeg kuludest, mõtlemata selle peale, kui kulukaks osutub see, kui keskkonnaprobleeme tähele ei panda. jah, autod reostavad, jah, me peame vähendama oma kasvuhoonegaase, tegemist on oluline see küsimusega majanduse jaoks, tervise jaoks, Euroopa poliitika jaoks. ma sooviksin, et kunagi eh, toimuks eh, arutelu, võttes arvesse eh, mõlemad, iga tüüpi kulusid. jah CO2 heitmete vähendamine mootorsõidukite juures äh, on kulukas, kuid äh, näiteks äh, väikeste aineosakeste teemade, väikeste aineosakeste poolt tekitatav ähm, reostus tekitab viisteist tuhat enneaegset surma aastas ning aina suurem osa elanikkonnast on eriti tundlik ähm, reostuse suhtes, nii et äh, no soovin, et ka seda arvesse võtaks. loodetavasti kuidagi me suudame selle küsimuse lahendada. Thank you very much, Pascal. suur aitäh, Pascal, ma olen kindel, et on ajakohastatud uuringuid äh, ja andmeid kulude kohta nii kohustusliku süsteemi puhul eh, ja ka selle puhul, mis eh, puudutab selle mõju keskkonnale ja võib-olla keegi suudab need üles eh, otsida ja nüüd saab sõna Nicola Dante sotsiaaldemokraatide nimel. suur aitäh, proua esinaine, mina tahaksin väljendada omapoolset rahulolu, sellepärast et paljud minu poolt esitatud muudatusettepanekud on nüüd arvesse võetud Need puudutavad äh, metaani ja muid äh, kütuseid. Ähm, metaani äh, puhul me oleme näiteks minu koduriigis väga palju püüdlusi juba teinud selleks, et oleks võimalikult hea äh, metaani ähm, turustusvõrgustik, et äh, see tooks kaasa vähema saastatuse, kui me võrdleme seda tavaliste kütustega ja äh, oluline on siin rõhutada ka CO2 mõõtmise äh, küsimust ja metaani puhul näiteks siiani ei ole seda suudetud teha Äh, ma tean, et esitatud on sellekohased muudatusettepanekuid, need on ka arvesse võetud ja ma usun, et äh, kui me räägime metaanist, äh, siis jah, ta küll saastab õhku kui teisedki kütused, kuid siin on siiski ähm, erisusi metaani kasutavate sõidukite ja teist tüüpi kütust kasutavate sõidukite heitmete vahel ja äh, ja eriti äh, tekitab see muret äh, eriti just põuaperioodidel ja kuivadel perioodidel, kus metaanist tekivad jääkained võivad suuri saastetasemeid põhjustada. aga ma usun, et metaani võrdlemine teiste äh, kütustega ei ole õige, äh, mitte sellepärast, et ei ole õige asjale standardiseeritult läheneda, vaid äh, sellepärast, et äh, need kütused ei ole omavahel võrreldavad. ma loodan, et ma olen rahul ka siis, kui ma olen kompromisse näinud ja ma loodan, et seda kõike ka arvesse võetakse. suur aitäh! ja nüüd proua Gebhard, palun. ja suur aitäh! kõigepealt Pascal Äh, mitte ainult äh, rohelised või sotsiaaldemokraadid ei taha äh, tervislikku elukeskkonda, see on ilmselge, see on väga tähtis asi, mida saavutada, aga ma tahaksin veel ühte asja rõhutada. õhu kvaliteet ja heitmed on omavahel äh, tihedas seoses ka äh, sõidukite kütusetarbega ja viimasel ajal on erinevaid uuringuid äh, ja uurimusi läbi äh, viidud ja sealt selgus, et ähm, need andmed, mida ettevõte annab ja tegelikud andmed on sageli vägagi erinevad ja seetõttu me peamegi küsima, et kas meil on võrdlusalus olemas ja me peame tagama selle, et tarbijaid ei petetaks. ja sotsiaaldemokraatidena äh, me pidevalt ütleme seda ja mitte ainult selles valdkonnas, vaid ka mujal, et kui viiakse läbi mõju-uuringuid, et siis äh, ei tohi keskenduda ainult ühele aspektile, vaid tuleb eh, holistiliselt terviklikult läheneda eh, valdkonnale. jah, kui mõju-uuringuid läbi viiakse, siis ei tohi keskenduda ainult sellele, mida see kõik ettevõtetele maksma läheb, eh, vaid tuleb keskenduda näiteks ka tervishoiusüsteemile, kuidas seal kulusid vähendada, kuidas oleks võimalik kulusid vähendada näiteks Äh, keskkonnakaitse valdkonnas, äh, kuidas parandada inimtervist ja nii edasi, kõiki neid asju tuleb ka arvesse võtta ja äh, mõju-uuringute puhul tuleb terviklikult asjale läheneda, seda me korrutame pidevalt, ei tohi keskenduda ainult majanduslikele aspektidele, tuleb vaadata tervikpilti, mida see kõik endaga kaasa toob, mida see maksab ühes valdkonnas, aga teisest küljest, mida oleks võimalik näiteks säästa, milliseid hüvesid on võimalik riigile, elanikele sellega saada ja kuidas see mõjub rahvatervisele, suur aitäh ja nüüd äh, järgmine kõneleja, palun. Captat atenția tuturor. Eu vreau să subliniez un lucru care ești meie kõigi jaoks on tegemist väga olulise küsimusega, tahaksin rõhutada ühte aspekti, mis on kõigile tuttav, kuid peaksime siiski veel kord ütlema, et parem karta kui kahetseda ja ennetus äh, on odavam kui ravi ning meie puhul siis äh, kui vaatame nüüd äh, täpselt suured arvutused, kui üritame mm, ühesõnaga, kui üritame nüüd vaadata pikemas perspektiivis, siis näeme, et, et on esialgu tegemist kuluka üritusega, kuid hiljem siiski, kui vaatame pikas perspektiivis, siis äh, tegelikult äh, see äh, siis loomulikult alguses on kallis, kuid hiljem kokkuvõttes see tuleb odavamaks. kui värvid oma rohelise auto kollaseks, siis selle kohta võib öelda, et see on raha raiskamine, aga kui me tegeme, teeme, maksame midagi selle kui me üritame midagi teha selle nimel, et keskkonda kaitsta, siis me ei saa mõelda raha peale ja siin ei ole vasak- ega parempoolsusega midagi tegemist, elu peab kaitsma. tegemist on inimelude kaitsega ja looduse kaitsega ning selles valdkonnas on raske leida õiget tasakaalu, me ei tea, kes neid mõjuhinnanguid koostab. mina ettevõtjana näiteks mõtlesin alati kaugemale, mis juhtub viie või kümne päeva pärast, kuidas minu investeering siis käib. suur aitäh, proua Grafini, kas on veel kolleege, kes sooviksid sõna võtta? kui ei, siis äh, äh, hääletus toimub selle arvamuse küsimuses kahekümne üheksandal juunil ja ENVis juhtkomisjonis on äh, Äh, mm, juuli lõpus hääletus. kui äh, kellelgi muud öelda ei ole, siis lõpetame tänase koosoleku varem kui plaanitud.